et üheksani on laiali jaotatud. ma ei ole saanud taotlusi päevakorra muutmiseks, seega on eh, päevakord kinnitatud. nüüd eh, jätkame päevakorda Sofia Sakurafa raportiga liidu osalemise kohta teadusuuringute innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega ning annan nüüd eh, sõna proua Sakurafale panie i panowie serdeczna prośba o. daamid ja härrad paluksin teil vaikselt kojast lahkuda ja annaksin nüüd sõna meie raportöörile proua Sakorovale. suur tänu, proua Hede, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. mul on suur hea meel soovitada Prima vastuvõtmist, mis puudutab äh, partnerlust Vahemere piirkonna riikidega. pärast kuute kuud